kõikidest äh, äh, raskustest ja loodetavasti nad ei mõju, need ei mõjuta süsteemi käivitamist lõplikult. suur tänu ja nüüd lõpetame arutelu sellel teemal. Point... järgmine päevakorrapunkt käsitleb Giles Chichesteri raportit petitsioonikomisjoni tegevus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ning no ma paluksingi härra Chichesteri võtta sõna. olge lahked uh,. härra president, volinik, suur tänu, et andsite mulle sõna ja mul on hea meel tutvustada seda raportit siin kojas, rääkida sellest, mida petitsioonide komisjon tegi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. sel aastal esitati üheksasada üheksakümmend kaheksa eh, Äh, petitsiooni, mida loeti vastuvõetavaks ja siis esitati veel nelisada kuusteist, mida vast-, loeti mitte vastuvõetavaks. ma tahaksin, kolleegid, teile soovitada vaadata seda statistikat ja statistilist analüüsi, mis on siin seletuskirjas lisatud, sellepärast et siit tuleb välja päris palju huvitavat teavet selle kohta, kust pärit, pärinevad petitsioonid ja samuti ka teemade kohta, mille, mida nad käsitlevad kõige enam, samuti ka nende riikide kohta, kus need riigid, kus need inimesed on pärit. Need kolm teemat, mis on kõige olulisemad, on põhiõigused, äh, siseturg ja keskkond. riigid, kust saabub enim kaebusi, on äh, huvipakkuvalt Saksamaa, kus äh, just Saksa kodanikke esitab kõige rohkem petitsioone, järgneb kohe Hispaania ning Itaalia samas aga kui äh, aga need riigid, mille kohta need petitsioonid käivad, on esikohal Saksamaa, vabandust, Hispaania ja Saksamaa pöördud, ümberpööratud järjekorras. leian seda eriti huvitava olevat, arvestades seda, missugune minu kirjakast on äh,. sellepärast, et äh, minu kodumaa Ühendkuningriik jõuab kuskil kuuendale või seitsmendale kohale petitsioonide esitajate järjekorras. see näitab seda, kuidas inimesed siis Euroopa Liitu äh, mida, mida inimesed Euroopa Liidust arvavad, äh, oleksin arvanud selle järgi, et neid petitsioone on rohkem. tahaksin mõnesid teemasid tõstatada, millest me raportis räägime. esiteks Euroopa kodanike õigus ja residentide õigus öö, äh, nende seaduslikult omandatud varaga ja nende mure selle vara pärast, mis asub teises riigis. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli seitsekümmend sellist petitsiooni, mis olid seotud Hispaania Leide Kostasega, viiskümmend üks neist tulid Hispaania kodanikelt, nii et Äh, see ei puuduta pigem mitte seda, et väljamaalased on mures oma suvilate või suvekodude pärast, vaid ikka hispaanlased ise oma öö, äh, omandiõiguse pärast. ja see on korduv teema üsnagi. samuti tuleb märkida seda, et petitsioonide arv on kasvanud selles valdkonnas, mis ei ole Euroopa Liidu pädevuses tegelikult. seda tuleks võib-olla võtta komplimendina, et inimesed tõstatavad küsimusi äh, ja vaatavad meie poole lahendusi otsides ja, ja tasu või hüvitust otsides, aga sellegipoolest suur hulk kodanikke või kasvav hulk kodanikke esitavad selles valdkonnas petitsioone. tahaksin tervitada parlamendi otsust öö, äh, öö, äh, töötada välja selline praktiline petitsioonide portaal, mis muudab kergemaks kodanikele juurdepääsu petitsioonide protsessile. ja tervitan ja meie tervitame ka seda konstruktiivset koostööd, mis toimub petitsioonide komisjoni ja Euroopa Ombudsmani teenistuse vahel. ja me tahame kindlasti toetada Ombudsmani ka selles, kus tema toob välja eh, haldusliku omavoli äh, Äh, ja tegutsemist Euroopa Liidu institutsioonide vastu. leiame, et äh, äh, jäätmete raamdirektiivi kohaldam-, nõuetekohane kohaldamine liikmesriikides on väga oluline ning palume, et liikmesriigid tegutseksid just nende mureküsimustega jäätmevaldkonnas otsustavalt ning kiiresti. me toetame südamest seda põhieesmärki, mis on seotud Hispaania leide Costasega, nimelt Hispaania rannikukeskkonda tuleb kaitsta kinnisvaraarendajate eest. ja see küsimus on endiselt problemaatiline ja kerkib ikka ja jälle esile Hispaaniast tulevates petitsioonides. suur tänu! suur tänu! suur tänu väga huvitava raporti eest, härra Chichester, ja nüüd siis jälle voliniku sõnavõtt. minagi tahan tänada kõigepealt raportööri härra Chichesteri tehtud töö eest selle raporti koostamisel. samuti tahaksin tänada proua Matsoonit ja kogu petitsioonide komisjoni, mm, kes selles, keda selles käsitletakse, selles raportis. kõige tundlikumad teemad on just nimelt keskkonna valdkonnas ja põhiõiguste valdkonnas nii komisjon ja parlament teevad selles valdkonnas tihedasti koostööd ja jätkuvalt vahetavad ka infot ja vaat-, arvamusi. täna on hea võimalus rõhutada seda, kuivõrd meie hindame teie pühendumust sellele, et artikkel kakssada kakskümmend seitse asutamislepingust äh, niimoodi nõuetekohaselt kohaldatakse, mis lubab igale kodanikule, ühendusele äh, õiguse esitada petitsioone Euroopa Parlamendile ja komisjon on eriti rahul sellega, et on võimalik ka teie tähtsale tööle oma panus anda. see on, see on investeeritakse palju ressursse sellesse, aga see on asja ka väärt, sellepärast et kodanike petitsioonid on ka üks viis, kuidas Euroopa institutsioonid saavad kodanike usaldust sellel raskel ajal pälvida. selles mõttes Euroopa Parlament ja komisjon näitavad seda, kuivõrd pühendunud nad on, et kodanikud on kõige tähtsamad kodanikud alati on ja peavad ka jääma kõikide meie tegude ja kõnede keskmesse. järgmine päevakorrapunkt, proua Lichtenbergeri raport, ähm, on selle teemaga samuti seotud ja koos petitsioonide komisjoniga mängime siin keskset rolli sellepärast komisjon alati hõlmab ka petitsioonide kohta osa oma aastaaruandesse, kui, kui me käsitleme Euroopa õiguse kohaldamist sellepärast, et paljudel juhtudel on petitsioonidest tulnud ka rikkumismenetlused. järgmises äh, aastaaruandes, äh, mille me lähinädalatel vastu võtame, kavatseme näidata ka konkreetset juhtumite arvu, mis pärinevad petitsioonidest. pidades seda silmas, lubage, et ma, lubage, et ma kinnitan teile, et me hea meelega teeme jätkuvalt teiega koostööd, nagu härra Chichesteri raportis ka on öeldud, teie palute meie abi ja ja peaaegu üks tuhat vastu võetud äh, petitsiooni ju esitati eelmisel aastal. ja kuigi meie abi on põhiliselt seotud sellega, et me äh, analüüsime, kas Euroopa Liidu õigust on võimalik kohaldada ühel või teisel juhtumil, aga meil on ka kohtumised äh, debatsioonide komisjoniga ja minu kolleegid jätkuvalt tulevad ka teie juurde selleks, et teie komisjoniga arvamisi, arvamusi vahetada ja lubage, et ma räägin ka paar sõna Euroopa kodanike algatusest eh, selles kontekstis, mida, eh, milles mängib rolli ka petitsioonide komisjon. esimesest aprillist saadik on selline protsess meil paigas Euroopa Liidu tasandil, mille kohaselt Euroopa Liidu kodanikud saavad oma algatustega välja tulla. esialgsed tehnilised probleemid, mis ette tulid, on nüüd lahendatud, komisjon on Äh, pannud kõik oma teenistused äh, organiseerijate äh, kätesse, andnud neile suuniseid ja abi selleks, et see protsess saaks käiku lükatud. süsteemid on paigas ja nüüd on võimalik ka online'is korjata allkirju selle algatuse raames ning hoolitseme selle eest, et kodanikud saaksid täielikult kasutada oma seda uut õigust. tahaksin kokkuvõtteks rõhutada, et komisjon tahab jätkuvalt teha viljakat koostööd Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjoniga, suur tänu! suur tänu, volinik, ja nüüd palun, et kaks minutit räägiks härra Preda. aitäh, petitsioonide komisjon ei ole tihti just täiskogu päevakorras, kuid tegelikult on äh, selle komisjoni töö väga tähtis. siin äh, me näeme, kuidas peegelduvad äh, kodanike soovid ja seisukohad meie töös. petitsioonikomisjon korraldab terve rea tähtsaid kuulamisi iga aasta ja meil on väga tihe dialoog äh, Euroopa Komisjoniga ning ka teiste institutsioonidega. kahjuks äh, peaaegu pool esitatud äh, petitsioonidest ei olnud vastuvõetavad, kuna nende sisu jäi Euroopa Liidu pädevusest väljapoole ja ma loodan, et tulevikus suurendatakse kodanike teadlikkust selles küsimuses. leian, et me peaksime petitsioonide komisjoni enam hõlmama ka kodanikualgatuste äh, vormistamise, mida mainis äh, ka härra volinik. härra Chichester äh, mainis siin Hispaaniat, Saksamaad, Itaaliat, nende riikidena, kust tuleb kõige enam petitsioone, seejärel Poola ning Rumeenia ja see nüüd näitab, et nii uued kui vanad liikmesriigid äh, on äh, kaasatud oma õiguste kaitsmisse Euroopa Liidu tasandil. seda eriti just äh, siseturu keskkonnakaitse põhiõiguste vallas ja see ei ole sugugi juhuslik, kuna tegemist on Euroopa Liidu jaoks niivõrd tähtsate teemadega. me peame toetama nii tähtsad äh, töövahendid, nagu seda on, see on petitsioonide komisjon, aitäh! nüüd äh, härra Postinaru poolteist minutit. aitäh, härra asepres-, komisjoni asepresident. tahaksin kõigepealt õnnitleda härra Chichesterit selle suurepärase raporti eest ja tahaksin äh, tänada teda ka selle suurepärase koostöö eest, mis meil on olnud petitsioonikomisjonis, nii nagu eelmistel aastatel on komisjon saanud terve rea eh, petitsioone, mis puudutavad keskkonnavaldkonda. liikmesriigid eh, peavad seetõttu nendele teemadele enam tähelepanu pöörama, Euroopa Liidu kodanike igapäevaelu ja ja loodusvarade kaitse on tähtsad küsimused. ja tahaksin ka volinik Potočnike algatust äh, toetada, mis puudutab keskkonnamõju hindamist ja süsteemi ülevaatamist ja peaksin rõhutama siinkohal ka, kui oluline on olnud petitsioonikomisjoni ähm, töö selles valdkonnas, see süsteem peaks olema võimalikult äh, selge ja läbipaistev, et äh, et oleksid ähm, need mõjuhinnangud võimalikult ähm, neutraalselt koostatud. meie komisjon on osa sellest süsteemist, kus kodanikel on võimalik enda poolseid kaebusi ning äh, petitsioone esitada ja ma sooviksin, et kõik liikmesriigid ja Euroopa Komisjon peaksid äh, kinni vaba liikumise õigusest, äh, hoolimata sellest, äh, milline on inimese rahvus või seksuaalne sättumus. Uh, palun pidage kõik kinni kõneajast, ütleb president. nüüd proua Harkin ma leian, et petitsioonide komisjon on üks tähtsamaid instantse Euroopa Parlamendis, kuna töö tulemused on käegakatsutavad ja kui me vaatame arve, siis üheksakümne seitsmendast aastast peale üle kahe, kahekümne tuhande petitsiooni on käsitletud ja kahe tuhande esimesest aastast kolm tuhat kolmsada kakskümmend viis petitsiooni on otseselt petitsioonikomisjonile esitatud ja kõik see, mis puudutab õigustikku, Euroopa Liidu õigustikku, siis meie kohustuseks on ka vastata. üks olulisemaid valdkondi on keskkonnavaldkond, kakskümmend protsenti kõigist rikkumistest ja samuti mõjuhinnangud, keskkonnamõju hinnangud on tähtsaks teemaks minu enda äh, koduriik on praegu kohtu ees, kuna ei ole õigesti üle võetud äh, sellekohaseid äh, sätteid. ja see puudutab ka isegi minu enda valimisringkonda, oli tegemist kanalisatsioonisüsteemi ehitamise, kus neid sätteid õigesti ei rakendatud ja samuti vaba liikumine, kodanike vaba liikumine on tähtis küsimus väga paljud meist igapäevaselt äh, väga tihti reisivad kas äh, õhus või maa peal ja seetõttu äh, Euroopa Liidus kodanike vaba liikumine on üks väga oluline teema ja me peaksime olukorda selles osas liikmesriikides ütlustama me peame olema kodanike vastu ausad, me ei pea siin andma välja liialt suuri lubadusi või veksleid, kuid äh, me ja, ja selleks äh, on heaks vahendiks just petitsioonide komisjon. nüüd äh, proua Auken, palun. aitäh, tahaksin tänada samuti härra Chichesteri selle suurepärase raporti eest, ma ei tahaks nüüd tulla selle sama juurde tagasi, mida kolleegid on öelnud kuid kokkuvõtteks ütlesin, ütleksin, et me peaksime tagama, et äh, see komisjon, mis on nii lähedal kodanikele, tõepoolest äh, ka läheb täie ette, et seda äh, kodanike poolt ka aktiivselt kasutatakse. ja Kosovo Hispaanias on üks väga hea näide, räägitakse, et et äh, me tervitame Hispaania koostööd, kui äh, vaatame seda, mis on praegu selles äh, seaduses, mida kiirustatakse läbi Hispaania parlamendi minema, siis me siiski seda ei tahaks öelda ja me tahaksime hoopis, ma olen kindel, et te meie muudatusettepanekut number viis toetate, samuti muudatusettepanek number kuus, kus me oleme selgelt välja toonud selle, et äh, Kosovo praegu on vastuolus parlamendi kahe tuhande üheksanda aasta raportiga ei ole kuidagi võimalik äh, rannikut ja selle loodust äh, kaitsta, kui antakse maaomanikele suuremad õigused ainsad, kes sellest kasu saavad, on suured äh, ettevõtted. kõik need äh, rikkumised, mis aset leidsid, äh, siis saavad seadustatud retroaktiivselt ja see on väga suur tavakodanike õiguste, õigustesse sekkumine nii et ma loodan, et me siiski seda kõike arvesse võtame, võttes arvesse ka kõike seda positiivset, mis teie raportis on, loodan, et enamus tuleb selle, tuleb toetama seda muudatusettepanekut. meie töörühm ei saa oma tööd ennem lõpetada, kui Hispaanias selle uue seaduse vastu võtab. ja homme me peame selle sõnumi ka Hispaaniale saatma, kus me ütleme, et see see parlament või siis ka mina isiklikult ei tahaks äh, anda põhjust äh, sellisele seadusele, mis praegu on Hispaania parlamendis äh, ja loodan, et me homme saame siiski täiesti selge signaali saata Hispaaniasse, et nad ei saa ignoreerida parlamenti ja kahe tuhande üheksanda aasta Aukeni raportit. aitäh! aitäh! nüüd äh, härra Tšernetski, palun kolm minutit. E, aitäh, e, komisjoni asepresident, daamid ja härrad praegu e, oleme kuulnud vaid ühtmoodi arvamusi siin saalis Ehm, siin äh, räägivad, äh, väga paljud idaeurooplased on sõna võtnud, ehm, kuid äh, tuleme nüüd põhilise juurde tagasi. petitsioonide komisjon on viimaseks võimaluseks nendele, kes on lootuse kaotanud, maksumaksjatele, liikmesriikide kodanikele. väga tihti need inimesed ei äh, tajugi Euroopa äh, Parlamendi olemasolu äh, mujal kui läbi selle mm, komisjoni osemas, olemasolu, mis aitab leida lahenduse nende väga konkreetsetele probleemidele. eelnevad kõnelejad rääkisid nendest konkreetsetest probleemidest juba targasti ja petitsioonide komisjon tegeleb pigem poliitiliste küsimustega. eelmise mandaadi ajal äh, tegeles ähm, ka petitsioonide komisjon ka Nord Streami küsimusega, gaasijuhtmega Läänemeres Euroopa Parlament äh, võttis vastu arvamuse, mis läks vastuolu liikmesriikide skeptiliste seisukohtadega. nüüd äh, juhiksin tähelepanu veel mõnele teemale, Hispaania. Raadio Cooperadio Katal-, äh, see on siis Katalaani raadio neil äh, võimud ei lubanud äh, saateid levitada, äh, kuid raadiojaam asus võitlusse ja võitis selle lahingu. nii et tegemist on kindlasti tõhusa komisjoniga, millel on ka suur mõju ja mõned äh, Poola kodanikud, kes on pöördunud selle komisjoni poole äh, sellega seonduvalt, kasutatud autode ostuga seonduvalt ja tollimaksudega. ja siin on küsimuseks, et kes täpselt Euroopa Liidus on vastutav nende küsimuste eest? nüüd aga äh, härra Salavrakos, palun. aitäh härra president, ma sooviksin õnnitleda härra Chichesterit suurepärase rep-, raporti koostamise puhul ja petitsioonide komisjoni töö puhul on väga tähtis just see, et kaitstakse kodanike huve Euroopa Liidus. faktiks on see, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal petitsioonide arv kasvas komisjon käsitleb kodanike vaba liikumist, põhiõiguste siseturu küsimusi, samuti keskkonnaküsimusi ja need on need põhivaldkonnad, mis on komisjoni tegevuse keskmes. raporti kohaselt on petitsioonide arv suurenenud äh, ka äh, finantsvaldkonnas ja see kindlasti on ka praeguse võlakriisi tulemuseks. kodanikel on mm, omad mured ja need peegelduvad ka nendes petitsioonides, mis komisjonile esitatakse. püütaks, oleme püüdnud äh, komisjoni tegevust tõhusamaks muuta ja kogu seda petitsioonide esitamise äh, protsessi läbipaistvamaks muuta, nii et see teeniks enam kodanike huve. ja nüüd äh, kaheks äh, minutiks härra Jaar, palun. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, und auch vielen Dank an unseren Berichterstatter, Herr Chichester, für sein aitäh, president, aitäh, härra Chichester, selle suurepärase ähm, raporti eest. see juhib tähelepanu küsimustele, mis on äh, tähtsad ja juhib tähelepanu ka sellele, et üht-teist on võimalik ka paremini teha. kuid viimase kahe aasta head tööd peab kindlasti jätkama. leian, et petitsioonide komisjon on siin eeskujuks selles vallas, kuidas tegeletakse kodanike kaebustega. kui me vaatame näiteid, siis äh, käsitletakse väga erinevaid valdkondi, vägagi keerukaid teemasid. petitsioonide komisjonil on side kodanikega ühelt poolt ja teiselt poolt äh, parlamendi, Euroopa Liiduga üldisemalt. ja parlament oma tegevuses samuti tugineb osaliselt petitsioonide komisjoni tööle. seda tööd peab kindlasti jätkama, kuid ükskõik, mille tegemisest me räägime, on pea alati võimalik seda kõike paremini teha ja ma arvan, et äh, see kehtib ka siin, me peaksime vähendama seda äh, kaebuste või petitsioonide käsi, käsitlemise aega ja peaksime eh, kiiremini eh, saama ka eh, sisendi liikmesriikidelt ja peaks siis valdkondlike komisjonide vahelist koostööd samuti tõhustama. oleme ka kodanikelt saanud vihjeid selle kohta, et me võiksime seda protsessi kiirendada poolteist minutit, härra Cashman. aitäh, president ja palju õnne härra Chichesterile selle suurepärase raporti koostamise puhul me oleme otseseks äh, seoseks kodanike institutsioonide äh, vahel. tihtipeale ei saa me midagi muud teha, kui julgustame ainult liikmesriike õigel teel edasi liikuma või õigeid äh, samme astuma kuid kahe tuhande neljandast aastast ei ole mitte ükski omandit puudutav petitsioon rahuldatud saanud, see puudutab siis just Hispaaniat, ja olgu siis tegemist Leia de Costa või äh, urbaniseerumise küsimuse, äh, küsimusega, ja ma te-, tervitan seda, et me tegeleksime täpsem, enam just selle Hispaania omandiõiguse küsimusega, kuid me ei peaks siin jääma mit-, see komisjon ei peaks jääma mitte ainult jututoaks, vaid äh, tõepoolest räägitakse ka konkreetsetest ja õiglastest kompensatsioonidest. kui me räägime vabast, kodanike vabast liikumisest, siis sotsiaaldemokraatlike, demokraatide fraktsioon on esitanud äh, ka võrdsust rõhutava muudatusettepaneku, näiteks samasooliste liidud ja abielud ja ka romide õigused, neid ei tohiks siin kõrvale jätta, kahe tuhande neljanda aasta Äh, direktiiv number kolmkümmend kaheksa äh, ja seal on selgelt välja toodud see, et kedagi ei tohiks diskrimineerida selles valdkonnas, aitäh. kolmeks minutiks, härra Wojciechowski, palun. E, aitäh ma tänaksin samuti härra Chichesterit selle su-, suurepärase raporti eest ja kui me vaatame seda tööd, mida tehakse, see jääb veidi teiste komisjonide tegevuse varju, kõik need komisjonid, kes tegelevad õigusaktide, õigusaktidega, samas petitsioonide komisjon on väga tähtsaks sidevahendiks kodanikega suhtlemiseks, komisjon aitab äh, selgitada seda, seda, kuidas Euroopa Liit konkreetsetel juhtudel äh, toimib, äh, millised on need äh, protseduurid. muidugi petitsioonide komisjon ei saa tegeleda või ei saa vastata kõigile ootustele, on palju inimesi, kes petitsioone esitavad ja komisjon peab ole, jääma alati neutraalseks ja vahendid ei vasta alati vajadustele. kindlasti peaks äh, see komisjon ära tegema teiste komisjonide tööd. raport on väga hea, kuigi seal on võib-olla veidi äh, puudu teavet näiteks äh, nende petitsioonide tõhususe kohta, mida on meil võimalik nende petitsioonidega olnud muuta ja mida need inimesed, kes esitasid petitsioonid, saavutasid sellega. ja kuidas äh, vastata või kuidas reageerida nendele petitsioonidele, mida ei äh, peetud vastuvõetavaks need kodanikud, kes esitavad äh, petitsioone, ja kes, kelle petitsioonid vastuvõetavad ei olnud, ka nemad peavad mingi vastuse saama, näiteks peab nende petitsiooni siis edastama ühe või teise liikmesriigi võimudele, et see oleks midagi kasulikku antud kontekstis. tulevikus petitsioonide komisjon hakkab tegelema näiteks ka käibemaksu teemadega, maksude ühtlustamise teemaga, näiteks Poolas on see väga oluline teema. me näeme, et Poolas tihtipeale ei rakendata seadust nii, nagu see on Euroopa Liidu õigusaktis ette nähtud. kaks minutit, proua Matsooni. kaks minutit, proua Matsooni suur tänu, härra president. mina ei soovi siin puudutada ühtegi konkreetset äh, teemat või kriitikat, äh, millele, mida on tehtud, sest kõigepealt peab äh, sellele vastama meie raportöör ja teised asjaosalised. kuid mida praegusel hetkel saab öelda, on järgmine ehk siis tasakaal on meil positiivne, petitsioonide esitamise arv ja nende suhe vastuvõetavate ja vastuvõetamatute vahel ja mis on lõpule jõudnud, näitavad, et meie töö on muutunud tõhusamaks ja me kasutame oma vahendeid äh, tõhusamalt. arvud näitavad, et petitsioonide arv äh, on äh, suurenenud ja me, kodanikel on juurdepää-, parem juurdepääs ja tulemused on seetõttu paremad ja see ongi üks meie tegevuse prioriteetidest. omaarvamuslikud raport, algatuslikud raportid ja teiste komisjonide raportid on näinud, et meie kodanike petitsioone võetakse tõsiselt ja üsnagi kasulik on näidata, milline on hetkeseis Euroopa seadusandlusega ja kui tõhus see on. minu arvates on väga oluline tunnistada seda, et meie komisjon peaks olema äh, seotud kodanike algatustega. ja nii nagu kaks tuhat üksteist kakskümmend äh, lugupeetud asepresident on näidanud, et äh, kodanikke võiks rohkem kaasata. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal näitas petitsioonikomisjon, et on, on Euroopa kodanikuühiskonna loomisel väga olulise. suur tänu, aitäh häda eest kinni, pidasite nüüd äh, proua Geringer de Odenberg. aitäh, petitsioonide komisjon mängib väga olulist äh, rolli Euroopa õigustiku rakendamisele Eh, kindlasti väärib eh, see, eh, selle komisjoni tegevus lugupidamist parlamendi poolt. Euroopa kohus on ühes lahendis äh, rõhutanud, kui tähtis on põhiõiguste, põhiõigustest kinnipidamine. siin peaks, peaks mainima ka ühte head algatust, et meil oleks siis ühtne punkt, kuhu on koondunud kõik see, mis seondub põhiõigustega mis puudutab õiguste rakendamist, ülevõtmist, eriti just keskkonna valdkonnas, kuid ka põhiõiguste valdkonnas, sest kom-, põhi, petitsioonid just neid valdkondi puudutavad. härra Kelly, poolteist minutit, palun. suur tänu, härra president. kõigepealt sooviksin ma kiita härra Chichesteri suurepärase raporti eest ja samuti õnnitleda teisi kolleege, kes äh, tegid jõupingutusi selle raporti kallal. kaks tuhat üksteist oli vastuvõetavaid äh, petitsioone väga palju vastavalt artiklile kakssada üks. ma arvan, et me peaksime tõesti õnnitlema neid, kes äh, nende küsimustega on tegelenud, nad on sellele väga pühendunud olnud mul oli hea meel osaleda ühe petitsiooni käsitlemisel seoses oma valimispiirkonnaga, mis puudutas raamdirektiivi. kuus aastat ei õnnestunud neil oma kaebustega midagi saavutada, tegemist oli mürgise või saastatud kohaga ja mitte midagi ei toimunud kuna see piirkond oli mürgine, seal oli kolmkümmend seitse protsenti kõrgem vähimäär, vähi erinemismäär, esinemismäär võrreldes muude piirkondadega. petitsioonikomisjon kohtus, tegi otsuse ja tänu sellele anti valitsusele kolm kuud selleks, et see piirkond puhastada, nelikümmend miljonit annetati selle heaks ja see on nüüd kasutatud ja see on suurepärane näide sellest, millised on petitsioonikomisjoni tulemused, ma sooviksin, et see kehtiks laiemalt, oleks kodanikele kättesaadav, et nad näeksid, milline on petitsioonikomisjoni eelis. tänu. aitäh, üks minut, härra Dabaidi, palun. suur tänu no.. lugupeetud asepresident, äh, head kolleegid petitsioonikomisjon on Euroopa Parlamendi südametunnistus ja Euroopa Liidu südametunnistust, me peaksime seda niiviisi mõistma. ja see on see kilp, millega kaitsta Euroopa kodanike õigusi. ma olen nõus äh, selle raportiga, siin on öeldud, et petitsioonikomisjon äh, teeb suurepärast tööd ja väga oluline on see, et oleks olemas tihe koostöö petitsioonikomisjoni ja Euroopa Komisjoni vahel. see on veelgi olulisem tänu sellele, et põhiõigused, põhiõigusi rikutakse ja seega on väga kiiduväärt, kui on võimalik näha, et viimastel kuudel on palju petitsioone tulnud näiteks Ungarist, sest Ungari valitsus on võtnud vastu tagasiulatuva seadusandluse eh, ja muutnud eh, amet, riigiametnike pensioniõigusi. ja ma loodan, et petitsioonikomisjon teeb ka midagi selles valdkonnas. suur tänu. aitäh daamid ja härrad, eelmisel aastal petitsioonide komisjon keskendus eelkõige kahele küsimusele. ühelt poolt keskkonnakaitse ja teiselt poolt põhiõiguste kaitse. sel aastal ulatus petitsioonide arv eh, tuhande neljasajani ja väga paljud petitsioonid lükati ka tagasi me peaksime seetõttu enam informeerima kodanikke, milline täpselt on see õiguslik äh, raamistik, mille, milles on võimalik petitsioone esitama. ja komisjon peaks äh, tegelema just nende küsimustega, mis kodanikele kõige enam muret valmistavad, peaks püüdma neid kontakte soodustam-, soodustada, näiteks ka veebilehe kaudu, et meil oleks selline ühtne koht, kus oleks võimalik petitsioone esitada. üks minut, proua Köns, palun suur tänu. mina sooviksin äh, härra Chichesteri suurepärase raportööri eest õnnitleda. petitsioonide arv on näidanud, kui oluline on see, et me põhiõigusi austame, paljud meie kodanikud teavad oma õigusi ja nad tahavad eh, oma õigusi kasutada. komisjon ja parlament on kodanike jaoks institutsioonid, kuhu nad saavad pöörduda, kui neid diskrim-, diskrimineeritakse. petitsioonide suur arv näitab suurepäraselt, et kontrollimeetmed liikmesriikides õiguste tagamiseks on, on paremaks muutunud, me näeme, et rohkem petitsioone, mis on seotud põhiõigustega ja see ei puuduta vaid vastuste saamist nendele petitsioonidele, vaid ka probleemide lahendamist. see saab aset leida vaid siis, kui meie komisjon ja komisjon teeb oma tööd väga hästi. nüüd härra Pulland, palun. aitäh, härra president petitsionide komisjon saab äh, nüüd ametlikult korraldada ka kuulamisi, mis on pühendatud just kodanike muredele. kaebused puudutavad õiguste rikkumisi ja kõike seda, mis on seotud Euroopa Liidu õigusaktidega, ma loodan, et äh, petitsioonide komisjoni nähakse üha sagedamini tõsiseltvõetava äh, partnerina suhtlemisel kodanikega ja seda otse. väga tihti pöördutakse meie poole öö, äh, küsimustes, õiguslikes äh, küsimustes, keerukates küsimustes ja mille kohta soovitakse äh, meie arvamust, äh, kuid meie käed on siin seotud, sest me peame kinni pidama ka lähimuspõhimõttest ja sellest, mis jääb liikmesriikide pädevuses, näiteks piiriülesed lahutused kui me vaatame laste külastusõigust näiteks, siis äh, siin normid riigiti äh, on väga erinevad. parlamendis äh, oleme me täiesti võimetud selles valdkonnas midagi eda-, eda-, ette võtma. kõikides liikmesriikides on, peaks olema paigas ka riikliku ombudsmani ametikohta, kuid kui me räägime näiteks lahutustest, piiriülestest lahutustest, siis see on endiselt äh, äh, üle-euroopaline probleem, aga lahendused on äh, siseriiklikud. me peaksime eelkõige tegelema konkreetsete muredega, mis on kodanikel. kõneleja katkestati, kuna ületas kõneaja. no interpreters kõneajast on vaja kinni pidada, sest äh, tõlkide tööhetk äh, lõpeb teatud ajal ja me peame ajakavast kinni pidama. nüüd poolteist minutit, proua Pessescu, palun. ma olen äh, petitsioonide komisjoni ase, pres-, aseesinaine ja olen jõudnud äh, järeldusele, et meil on võimalik nüüd teha ka kokkuvõtteid nende teemade kohta, milles kodanikud pöörduvad petitsioonide komisjoni poole. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal enamik petitsioone püüdi, puudutasid äh, põhiõigusi ja üks küsimus, millega ma ei saa nõustuda, loodan, et see tulevikus muutub, äh, väga palju petitsioone puudutavad poliitilisi küsimusi, mis tegelikult äh, kuuluvad äh, liikmesriikide pädevusse, mitte ühenduse pädevusse ja seetõttu ei ole need petitsioonid vastuvõetavad juba algusest peale. näiteks pressivabadus, näiteks kaevanduste küsimused, Ross ja Montana, see on siis Rumeenia näide, samuti ka äh, erinevad energeetikaalased küsimused, me peaksime enam neid teemasid analüüsima ja vaatama, kuidas tegeleda nende küsimustega adekvaatsemalt. püüti äh, politiseerida ka meie komisjoni visiiti Rumeeniasse ja seda on püütud teha, teha ka teiste liikmesriikide puhul me kõik oleme liikmesriikidest, kuulume mingitesse erakondadesse, kuid me peame siin äh, kaitsma siiski kõikide kodanike huve, kuid äh, ja mitte kaitsma vaid ainult enda erakonna või liikmesriigi huve. suur tänu, äh, vaba mikrofoni ees all sõnasoovijaid ei ole vaja, seda annaksin uuesti sõna lugupeetud asepresidendile Šefčovičile. aitäh sooviksin veel kord tänada ehm, raportööri ja libe komisjoni, vabandust, petitsioonikomisjoni suurepärase töö eest, komisjon üritab teha koostööd äh, parlamendiga ja me soovime tuvastada viise, kuidas äh, konkreetsemalt oma koostööd süvendada ja seega me tahaksime järgmisel aastal aruandes mis puudutab Euroopa õiguse kohaldamist, nii nagu ma ka sissejuhatuses ütlesin, kui väärtuslikku sidet me oleme saanud ähm, petitsioonikomisjonilt, kus on ära toodud kodanike petitsioonid seoses kohaldamisega, vastuvõetavusega ja Euroopa Liidu õiguse kohandamise, kohaldamisega ma sooviksin siinkohal rõhutada, kui väga me oleme tänulikud selle üle, kuidas on äh, kaasajastatud äh, meie veebilehekülge, äh, mis puudutab seda, kuidas petitsiooni on käsitletud, milline on tulemus ja milline on olnud komisjonipoolne panus, see on väga hea tulemus ja loodetavasti meie koostöö selles vallas süveneb. nüüd äh, veel kaks olulist äh, teemat, millele viidati tihti, esiteks see, mis puudutab keskkonnaga seonduvaid äh, petitsioone, kaks sõnavõttu, näiteks härra Kašman, mis puudutas keskkonnamõjude direktiivi läbivaatamist, ettepanek võeti vastu kahekümne kuuendal oktoobril ja me tahaksime, et see protsess uue ettepanekuga muutuks lühemaks konkreetsete tähtaegadega ja ka tugevamaks, mis puudutab äh, vastavaid äh, raporteid ja akrediteeritud ekspertide kasutamist ning alternatiivide analüüsi ma arvan, et see annaks meile selgema ülevaate protsessist ja tagatise kodanikele, et keskkonda puudutavad äh, mõjud äh, hinnatakse konkreetselt. see, mis puudutab äh, Hispaania rannikualaga seonduvat ja vastavat seadust, millele viitasid proua Auken ja härra Cashman, ma sooviksin öelda, et komisjon on selle teema Hispaania ametivõimudega tõstatanud mitmel juhul viimastel aastatel sest me teame, et petitsioonide kõrge on väga suur, mitte, äh, arv on väga suur mitte ainult Euroopa Liidu kodanikelt laiemalt, vaid ka Hispaania kodanikelt ja viitaksime uuele seadusettepanekule ja meie oleme kontaktis ametivõimudega ja loomulikult me hoiame olukorral silma peal, kui see seadus vastu võetakse ja vaatame, milline see lõplik tekst on, kas see mõjutab Euroopa õiguse kohaldamist või mitte. suur tänu, aitäh, lugupeetud äh, asepresident ja nüüd lõppsõnadeks annaksin sõna härra Tšistesterile suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik, ma tahaksin tänada kõiki lugupeetud parlamendiliikmeid heade sõnade eest mul on tunne, et mul on vaja siia kõrvale sellist sõpra, kes tuletaks mulle meelde, et ma olen ka surelik. kuid siinkohal sooviksin tänada kõiki kolleege koostöö eest selle raporti vallas. see näitab, kui hea on suhtumine komisjonis, meie komisjonis ja kui oluline on see töö, mida me teeme ma tahaksin eriliselt tänada Euroopa Komisjoni, sest mitmed kolleegid on juba viidanud sellele, et Euroopa Komisjonil on olnud väga oluline roll meie nõuetele eh, teabe kohta vastama. alati ei ole me sellega rahul, kuid vähemalt teame, et te üritate endast anda parimat ja selle eest oleme me tänulikud. see raport Äh, mulle avaldab muljet see kõnesoovijate arv täna õhtul. see näitab, kui oluliseks parlamendiliikmed peavad petitsioonikomisjoni ja meie tehtud tööd. see on väga oluline platvorm Euroopa Liidu kodanikele selleks, et oma muresid tõstatada. viitaksin ühele teemale, äh, millele viitas minu kolleeg Oken okay ta äh, tegi üsnagi äh, tähelepanuväärse märkuse, see, mis puudutas äh, Hispaania ametivõimude tegevust, siis mina üritan olla nendega läbirääkimistel nii viisakas kui võimalik, see pidades silmas oma valijaid Gibraltaril, kuid raporti tekstis on see, et me toetame Hispaania valitsuse